suure kurbusega saime eile teada Gianluca Bonanno ootamatust surmast. ta oli kahe tuhande neljateistkümnendast aastast parlamendi liige, tööstuskomisjoni liige ning ka AKP riikide interparlamentaarse delegatsiooni liige. ta hukkus eile sündmuspaigal liiklusõnnetuse tulemusel. oli mitmeid aastaid Bogoseesia omavalitsusjuht. tema abikaasa jäi õnnetuses ellu ning temast jäid järele lapsed. tragöödia puudutas paljusid inimesi ning oleme mõtetes nendel rasketel hetkedel tema abikaasa ja perega ning soovime abikaasale kiiret paranemist. palun kõigil tõusta vaikuse minutiks. aitäh!